hommikust kõigile, nii neile, kes praegu siin saalis viibivad, kui ka neile, kes jälgivad meie arutelusid internetis. jätkame libekomisjoni istungiga ja täna on mul rõõm tervitada Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorit härra Aleksis Kosteeli ta annab meile ülevaate sellest, kuidas seirekeskusel aastal kaks tuhat kaheksateist on läinud ja annab ülevaate ka aastaks kaks tuhat üheksateist ette nähtud tegevustest. alustuseks annaksingi sõna härra Koostelile lühikeseks esitluseks või ka pikemaks esitluseks, sõltub sellest, mida soovite meile rääkida. ning seejärel saavad saalis viibivad kolleegid küsimusi esitada. annangi sõna teile. Thank you, chair uh,. It's a, it's a real pleasure. aitäh, mul on väga hea meel libekomisjoni ees esitleda meie te-, seirekeskuse mullust tegevust ja saavutusi. Uh, enne istungi algust arutasime, et mäletate, kui uh, seirekeskuse direktori kohale asusin, tegin ettepaneku, et anda tegevuskavast äh, ülevaade iga-aastaselt äh, juuni ja septembrikuu vahel tavaliselt see toimus ja ma leidsin, et, et see ülevaade anti liiga hilja. seega tegime omapoolse pakkumise ja saime ka teie toetuse teha seda võimalikult kiiresti. nüüd teeme seda igal aastal umbes äh, viieteistkümnenda veebruari kandis see on kõige varem meie jaoks, kui saame seda teha, kuna ma soovin anda teile ülevaate ka eelarve ja rahandusküsimustest ja sellest, kuidas me oleme rakendanud erinevaid seirekeskuse prioriteete. järgmine slaid, palun. esimese slaidina räägin sellest, et meie seirekeskus soovib äh, osapooltele Euroopa äh, institutsioonidele ja otsustajatele anda kõige paremaid teenuseid, äh, ka riiklikud otsuste langetajad ja praktikud, kes kohapeal töötavad, saavad meilt võimalikult häid teenuseid. nelikümmend kaheksa aruannet koostasime mullu, mis avaldati, järgmine slaid palun allkirjastasime või kaasallkirjastasime kakskümmend kolm teadusartiklit äh, teadusajakirjadesse, seega see arv on suurem võrreldes eelmise aastaga. nelikümmend äh, riigiraportit koostasime, see on äh, uus viis, kuidas seirekeskus esitleb liikmesriikidest saadud teavet selleks, et vältida seda, et liikmesriigid kordavad seda tööd paneme kokku need andmed, mis meile saadetakse, lisame juurde näitlikustava materjali ja võrdleme riigi olukorda võrreldes Euroopa olukorraga, samuti kaks äh, tööd avaldasime, esimest korda avaldasime aruande äh, kannabinoidide meditsiinilisest kasutamisest, Äh, ja meil äh, õnnestus eelmisel aastal ka ENMi komisjonile teavet anda selles küsimuses, see oli väga oluline teema. täiskogul äh, eelmisel nädalal seda raportit ka arutati. töötame tihedas koostöös Euroopa Ravimiametiga muidugi. väga tähtis on täpsustada, et meie ei ole reguleeriv asutus muidugi, aga kannabinoidide ka meditsiinilise kasutamise küsimus kattub äh, osaliselt riikide uimastipoliitikaga ning see ongi see valdkond, milles meie seirekeskus tegutseb, mitte meditsiinivaldkonnas. seega esimest korda omalt poolt koostasime ülevaate erinevatest äh, teaduslikest ülevaadetest äh, ning täpsustasime, kuidas saab luua neid tõendeid, mida vaja on, mida selle all silmas peame on teadustöid, mis positiivsetele tulemustele viitavad, kuid äh, patsientide arv on piiratud äh, nendes teadustöödes ja ei ole väga kerge korrata uurimuste tulemusi. see muidugi ei tähenda, et äh, tulemused ei oleks tõesed, aga enne, kui me saame tulemusi laiendada, tuleb juhtida tähelepanu sellele, et tõendid on piiratud, see muidugi ei tähenda, et mõju ei oleks olemas, aga kui me tahame kindlamaid järeldusi, siis on vaja rohkem teadustöid. see on üks järeldusi, mida jagasin ka ENMi komisjoniga. ja nii palju, kui ma tean ka resolutsiooni arutelude jälgimisest, siis see oli ka üks punkt, millele resolutsioonis tähelepanu juhiti. järgmine slaid teine aspekt, mis on samuti väga oluline, kuidas me seirekeskuse strateegiat rakendame, nähtavuse suurendamine ja klientide ja osapoolteni jõudmine. näete, et kakskümmend kaheksa protsenti on suurenenud meie veebisaitide külastatavus eelmisel aastal enam kui üks miljon kolmsada kuuskümmend tuhat külastajat oli meie veebisaidil ja me räägime siin äh, erinevatest külastustest, äh, mitte sellest, et üks inimene külastab erinevaid äh, lehekülgi veebisaidil. järgmine seitsekümmend protsenti on kasvanud videote allalaadimine, need videod, mida me ise toodame ja nagu äsja ka arutasime, see on üks neid muudatusi, mille oleme sisse viinud meie kommunikatsioonistrateegias selleks, et sidusrühmadeni paremini jõuda, kasutame ka sotsiaalmeediat ning järgime uusi trende, jagame vähem linke veebisaitidele, vähem teksti, me ei kasuta enam äh, niinimetatud Web üks punkt null äh, lähenemist, vaid kasutame dünaamilisemat lähenemist ehk videoid, äh, räägime, mida tähendab kriminaliseerimine videotes ja seda on alla laaditud mitmeid-mitmeid kordi. ja veel üks huvitav aspekt, see raport, mida me esitleme ka siin komisjonis igal aastal juunikuus EDR eelmisel aastal äh, iga kümne minuti tagant alla laaditi. see on väga hea tulemus, järgmine palun. Äh, seirekeskuse strateegia raames tugevdame ja täpsustame ka seda, milliseid teenuseid me pakume poliitikutele ja poliitikakujundajatele me oleme panustanud kuutekümnesse tähtsasse Euroopa või rahvusvahelisse kohtumisse, mitmel juhul ka pakume äh, tuge Euroopa Liidu komisjoni eesistujale, valmistamaks ette järelmeetmeid Ungassile ja ÜRO uimastistrateegia rakendamise küsimustele ning kogu vajaliku toega liikmesriikidele ja äh, komisjonile pakume enam kui kolmsada strateegilist ja tehnilist kohtumist, millesse oleme panustanud, osa neist meie enda korraldatud ning kahe nädala aga oleme Euroopa institutsioonidele nelikümmend viis üksikasjalikku vastust saatnud, näiteks võib see puudutada Iraani, mida me teame Iraani uimastitega seotud olukorrast, mis on võimalused koostööks, aga see võib hõlmata ka kohapealset teavet, kui mõni Euroopa Parlamendi saadik mõne küsimuse esitab me oleme olnud väga aktiivsed, kõik eesmärgid on täidetud, tähtaegadest me oleme, on kinni peetud selleks, et me saaksime pakkuda võimalikult head teenust poliitikakujundajatele. mis on olukord uute psühhoaktiivsete ainetega Euroopas? see on selline ilutulestikulaadne olukord olnud viimase kümne aastaga eksponentsiaalne suurenemine, suurenemist oleme näinud äh, nende uute psühhoaktiivsete ainetega, mis Euroopa turul on avastatud viimastel aastatel. eelmisel aastal leidsime viiskümmend viis uut äh, ainet üks nädalas keskmiselt äh, ning täpsed arvud kolmsada üheksakümmend kaks ainet turult leiti protsenti, mis on nende kahe arvu vahe, nimelt viiskümmend viis on nende ainete arv, mis uimastiturule esimest korda, esmakordselt jõudsid aga me teostame ka seiret nende ainetega seoses, mis on juba tuvastatud ja rohkem kui seitsesada kolmkümmend ainet praegu sellist on, mille üle me järelevalvet teostame, kui mõned neid, neist tulevad turule, mõned kaovad turult ära, mõned äh, lisatakse kontrollitud ainete nimekirja Euroopa Liidus ja ÜRO-s, mõned ilmuvad taas turule mõne kuu pärast, see selgitab seda kolmsada üheksakümmend kahte ainet äh, eelmisest aastast ning järgmine arv, palun, eelmisel aastal kaks riskihinnangut läbi viisime ning äh, neli sellist ainet oli, mis, mille nõukogu lisas kontrollitud ainete nimekirja tulenevalt riskihinnangute järeldustest, äh, mida Euroopa Liit läbi viis. Euroopa Liidu nimel läbi viisime ja väga oluline on ka see uus seadusandlus, äh, mis puudutab uusi psühhoaktiivseid aineid, mis on äsja jõustunud ning vastavalt nendele nõuetele äh, oleme lõpule viinud ka menetluse uue töökorralduse äh, kokkuleppimiseks viie agentuuri vahel, nii nagu see uus seadusandlus seda ette näeb, neli kokkulepet ametitega on juba allkirjastatud, kaks neist Brüsselis eelmisel nädalal. aga seirekeskuse äh, tööst ülevaade, nagu te teate, nõuetele vastavus, tõhusus, lisandväärtus on meie jaoks kõik väga olulised, samuti on meil rida prioriteete ja selle eesmärgiks on tulenevalt käes, saadaolevatele ressurssidele määratleda ära, millised on tähtsamad prioriteedid ja kui me peame langetama valikuid, siis püüame selle põhjal vahendeid võimalikult hästi jaotada, aga nagu ütlesin, tuleneb see prioriteetidest, mis on juba määratletud. meil on väga hea tulemuslikkus, L1 prioriteedid on need, millele sada protsenti, tänavu küll veidi vähem, oleme vahendeid suunanud, mõned väljakutsed eelmisel aastal on olnud äh, uue Euroopa andmebaasi äh, väljatöötamisel uute psühhoaktiivsete ainete jaoks, see töö on veel pooleli, järgmisel nädalal toimub kohtumine, püüame lahendada need küsimused, mis on selle arendustööga seotud, töö to-, toimub praegu, andmebaas, äh, esimene moodul vähemalt on olemas, ja järk-järgult rakendame seda, esimesed katsetused mullu juba aset leidsid. L2 prioriteedid on selliste tegevuste prioriteedid, millega me püüame vähemalt kaheksakümmend viis protsenti vahendeid kasutada, üheksakümmend viis eelmisel aastal, see oli L3, prioriteedid vähemalt viiskümmend protsenti vahendist peaks neile suunama, see tähendab, et kui me peame langetama valikuid või ressursid on rohkem piiratud, siis äh, eelistatavalt L1 prioriteedid, äh, prioriteetidest ei kärbita, vaid L3-st. see on tulemuslikkuse osas väga hea, mida praegu siin näeme. kakssada eesmärki või tegevust äh, meil oli ja ainult kaks jäid teostamata ning need tühistati väga heade põhjustega konteksti muutuste tõttu. ning väline hindamine oli seirekeskuse tippsündmus eelmisel aastal. meil oli juba võimalus teie komisjonis äh, arvamusi vahetada sel teemal. me oleme väga, äh, meil on väga hea meel teile teatada, et väline hindamine novembris ja detsembris eelmisel aastal viidi lõpule komisjoni kolleegid äh, on kinnitanud, et välise hindamise tulemused olid parimad, mis siiamaani üldse nähtud on. ning eh, neid häid uudiseid jagasime ka minu eelkäijaga, kuna tänu tema tublile tööle sellise tulemuse ka saavutasime meie suured jõupingutused minu mandaadi kolme esimese aasta jooksul on vilja kandnud, eh, uue strateegia vastuvõtmine, Äh, seirekeskuse töö tulemuslikkuse parandamine, need on tõe-, samuti äh, tulemusi parandanud, oleme suurendanud lisandväärtust ja mõju. see on siis mõtteaineks teile ja ma soovin tänada komisjoni kolleege ka meie haldusnõukogust. tegemist oli väga suure ettevõtmisega, esimest korda ei hõlmanud hindamine mitte ainult tulemuslikkust, vaid ka meie töö mõju seirekeskuses. ning need äh, kaks isikut äh, minu meeskonnas, kes äh, komisjoni toetasid selles töös, kakssada viiskümmend, kakssada kaheksakümmend dokumenti, analüüsi, täiendavad dokumendid, hinnangud, mida nad läbi vaatasid, see oli väga suur töö. ning komisjoni teatis mis on samuti meie jaoks väga tähtis, on osa hinnangust, mille käigus analüüsiti seda, kuidas saaksime kohandada seirekeskuse mandaati. on mitmeid uksi, mitmeid võimalusi, mis praegu avatud on, esimene arvamuste vahetus haldusnõukogus detsembris aset leidis koos komisjoni ja parlamendi esindajatega nüüd peame vaatama, mis sellest edasi saab, igal juhul mingisugune muud, muudatus aset leiab ja ootan juba huviga, mis hakkab toimuma järgmise aasta alguses. igal juhul mängib see komisjon siin väga tähtsat rolli selles töös ja olen valmis igal ajal tagasi tulema selleks, et vastata teie küsimustele äh, selle kohta, millised on äh, näiteks teostatavuse võimalused, kuidas muuta seirekeskuse mandaati. edasi. Äh, rääkisime nõuetele vastavusest ja tulemustest, aga finantsküsimused on samuti väga tähtsad, tähtsad. kolm arvu, mida soovin teile näidata, on siin. kas saaksin esimese? esimene kolmandat aastat järjest on meil õnnestunud peaaegu sajaprotsendiliselt oma kohustused täita. see on samuti esimest korda seirekeskuse ajaloos, see näitab tegelikult, et paindlikkust meie eelarves praktiliselt ei ole. teine arv kinnitab seda, kuna ka maksete täitmises oleme jõudnud üheksakümne kaheksa protsendini eelmisel aastal Te kindlasti kontrollite neid küsimusi, jälgite neid küsimusi Euroopa Liidu eelarvega töötades. muidugi saaksime me alati paremini oma tööd teha, aga võimatu on jõuda saja protsendini. muidu ei oleks võimalik jaanuaris palka maksta. kolmas arv näitab teile, et oleme jõudnud veel parema tasemeni kui paari aasta eest, see kaheksa teostamises, see tähe-, need on sellised äh, maksed, mis teostatakse ühel aastal ja maksed äh, järgmisel aastal, siis meil on kaasrahastamisskeem ka riiklike kontaktpunktide jaoks, mõnel juhul liikmesriik ei anna keskuse jaoks nii palju vahendeid, kui on selle jaoks ette nähtud, aga see raha suunatakse ümber enne aasta lõppu, see ei lähe kaotsi. riiklikul tasandil võib olla mõnes riigis pii-, teatavaid piiranguid, see tähendab, et kakskümmend viis või kolmkümmend tuhat äh, eurot tuleb ümber suunata eelarves aga, aga üheksakümmend neli koma kaks protsenti on siiski väga hea tulemus. lisaksin veel juurde, et et äh, nii nagu komisjon ja teie komisjon kindlasti väga hästi teab, jälgime ka meie väga hoolikalt äh, Kontrollikoja soovituste elluviimist ja ka siseaudiitorite hinnanguid ja soovitusi viime ellu. eelmisel aastal siseaudit äh, väga tähtsa auditi teostas seoses avaldatud äh, töödega meie seirekeskuses, tulemused olid väga positiivsed. kui mina direktori kohale asusin, oli äh, siseauditiga olukord keerulisem, aga olen võtnud selle endale südameasjaks, et äh, taastada usaldus ja koostöö äh, ning äh, siseauditi töötajad ja ka mina oleme investeerinud aega ja vahendeid selleks, et äh, kõik sujuks. mõne soovituse Eh, elluviimine on võtnud aega, eriti just eh, ettevõtlusarhitektuuris, aga see on samuti teostamisel, vahendid on aga piiratud, eh, selle juurde tulen hiljem tagasi. mida, mis oli uut eelmisel aastal seoses selle tänavuse tööprogrammiga, oleme otsustanud Äh, pühendada rohkem vahendeid selleks, et rahvast, Euroopa Parlamendi riiklikke parlamente teavitada sellest, mis toimub äh, kannabisega seoses, millised on äh, vastuolud ja väljakutsed. eelmise aasta maikuus sellega seoses panime kokku küsimused ja vastused. USA-s mitmes osariigis on seadustatud kasut-, arutamine ja eelmisel aastal avaldasime ka töö meditsiinilise kasutamise kohta ning äh, tänan teid selle arutelu eest. eelmisel aastal ENVI äh, komisjonil selgitasin, et seirekeskuse vaatepunktist ei ole kõige täpsem äh, meditsiiniline kannabis terminina, kuna me ei räägi äh, laiemast kasutusest, vaid me räägime täpsemast kasutamisest, näiteks nagu morfiini kasutamine vähiravis. ja just sellist lähenemist tuleks ka kasutada siis, kui me räägime kannabinoidide meditsiinilisest kasutamisest. sellise ülevaate oleme avaldanud. samuti kiirteavitamise analüüs äh, kaks korda rohkem kasutajaid on nüüd registreeritud, see tähendab, et rohkem teavet saadakse uute arengute kohta kannab, kannabinoididega seotud poliitikas Euroopa Liidu sees ja väljas uh,. Breaking news. veel üks asjaolu. mingisuguseid äh, suuri uudiseid meil ei ole, me pakume lihtsalt teavet, statistikat, midagi äh, üllatavat, rabavat iga kord ei ole. iga kord, kui äh, meile poole pöördutakse, meile esitatakse küsimus, siis me rahulikult analüüsime seda, uurime põhjalikult järele asjaolu ja vaatame, mida me saame omalt poolt öelda. meil on kaks uut projekti tulekul sel aastal. kõigepealt ähm, lõu DHC kana-, kanepiprojektid, probleem, mis on siis äh, tekkinud mõningates riikides, mõning-, madala DHC sisaldusega kanepiprojekt, vaadata, mis äh, liikmesriigid on ette võtnud selle probleemiga seoses ning teine projekt, millega tegeleme, on äh, kanepipoliitika muutumine selle seire, selle üle reguleerimine, turu reguleerimine, erinevate mudelite areng. siin ka on päris palju segadust ja kui me vaatame, kuidas erinevad Ameerika Ühendriigi osariigid on seda reguleerinud ning kuidas Kanada on seda teinud, siis võib öelda, et kõik süsteemid turu reguleerimiseks on erinevad meie ei tee mingisugust ettepanekut legaliseerimise kohta või legaliseerimisest loobumise kohta, aga igal juhul äh, me vaatame, milliseid valikuid on poliitilisel otsustaval tasandil tehtud. siis äh, meil on tulekul veel tähtsaid väljaandeid, me vaatame, mida teadusuuringute vallas tehakse ning äh, sel aastal toimub ka Lissaboni sõltuvuse konverents, millega aretleme sikat Portugaliga. Lissaboni sõltuvuse teemaline konverents on kujunenud uimasti valdkonnas kõige olulisemaks konverentsiks Euroopas. üle tuhande neljasaja osaleja oli viimasel üritusel üle kuuekümnest riigist. ja ka sel aastal Lissabonis toimub meil eriüritus, see, seda lubasin poolteist aastat tagasi ka teie komisjonis nimelt, et korraldame sellise ürituse, mis on suunatud tulevikule ja kus me püüame analüüsida ning prognoosida, kuidas uimasti pilt Euroopa Liidus tulevikus välja näeb seal räägitakse sellest, milliseid poliitilisi otsuseid võiks langetada, on langetatud, millised on võimalikud ravivõimalused ja nii edasi. ja viimane trükis siis, nagu iga kolme aasta tagant, siis valmistame ka praegu ette Euroopa mm, uimastituru raportit, valmistasime seda ette novembrikuus juba koos Europoliga. teised ametid õiguskaitse valdkonnast on ka osalenud selles töös ning äh, kasutaksin võimaluse tänada siinkohal Europoli direktorid, kellega tegime tihedat koostööd. ma arvan, mõnikord võib-olla isegi on mul selline tunne, et ma peaksin oma kontori üürima nende hoones, sellepärast et meil on nii palju erinevaid teemasid, mille vallas me peame koostööd tegema. ja see näitab, et äh, meie ametite koostöö sujub väga libedalt. aasta tagasi Europol otsustas ka oma poliitilises tegevuses uimasti teema prioriteetide hulka võtta. eks siis näis, mis edasi saab, aga igal juhul meie prognoosid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olid, et kakskümmend kaheksa, kolmkümmend miljardit eurot aastas läheb selle valdkonna peale ja see on väga tihedalt seotud kuritegevusega, kõiki neid vahendeid kasutatakse, mis seal liiguvad, kasutatakse organiseeritud kuritegevuseks ja selle peale tuleb kindlasti mõelda. ja kuna see on üks minu võib-olla üks minu viimaseid kohtumisi teie komisjoniga, tahaksin ma teid tänada kogu meie personali poolt, oma eelkäija poolt viimane slaid on kõige olulisem, ma oleksin peaaegu unustanud ja kolleegid ei oleks mulle kunagi seda andeks andnud, aga kõigepealt ma siiski tänaksin teid ähm, kogu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse poolt. Teie toetus on olnud aastate jooksul hindamatu väärtusega. kui ma käisin siin kuulamisel omal ajal, siis äh, lubasin teile, et ma parandan meie seirekeskuse tegevust ning tõhusust, enne kui ma teile rahast hakkan rääkima. aga täna tuleb siiski nüüd rahast rääkida. me oleme juba kogenud amet, kakskümmend viis aastat oleme töötanud ja me oleme, kui me vaatame meie kulusid, siis meie personaliga seotud kulud moodustavad seitsekümmend protsenti meie kuludest ja kõik automaatsed suurendamised, eelarve suurendamised mm, võivad mõjutada meie ameti jätkusuutlikkust, mina ei pea mingisugust otsust langetama ega nõukogu ka. ja see tähendab seda, et kahekümne 20 esimesest kahekümne viienda novembrini pidin ma kokku hoidma üks koma kolm miljonit eurot, et ma eelarvet ei ületaks. ja üks miljon sellepärast, et palgad ja üür tõusid automaatselt. kõige raskem aasta on meie jaoks kahe tuhande kahekümnes aasta. miks? sellepärast, et juhul kui ja nii tõenäoliselt kujuneb, nagu komisjon prognoosib, kui palkasid vähemalt kas või mõõdukaltki muudetakse ja meil on korrigeeriv koefitsient, mõned aastad tagasi meie palk oli seitsekümmend seitse protsenti sellest, mida personal Brüsselis saab aga nüüd on koefitsient muutunud, kuna elukallidus on Portugalis muutunud ja eriti Lissaboni piirkonnas, aga kui tuleb veel rakendada kärpeid, kui ma pean kuskilt kokku hoidma üks miljon, siis ma ei tea, kust ma selle raha saan. ja see on tegelikult paradoksaalne, et see juhtub siis, kui meie tööd hinnatakse välist, väljastpoolt kõige paremini. kõik eurod, kõik eurosendid, mida me kulutame, lähevad asja ette ja see tähendab äh, seda, et meil tegelikult peaksid olema isegi suuremad volitused, uued vajadused on, äh, millega me suudame toime tulla täiesti, olla ülesande kõrgusel, pakkuda paremat teenust Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu kodanikele. ning sellistes tingimustes äh, veel eelarvet kärpida, ma ei tea, ei ole võimalik ja eelarve täitmise kava, eelarve täitmise statistika näitab seda suurepäraselt. meie nõukogu toetab meid ning me oleme esitanud, oleme, me plaanimas esitada taotlus täiendavate rahaliste vahendite järel võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahenditega ja siseasjade peadirektoraat komisjonis toetab meid, kuna tegemist ei ole uute tegevustega, personali juurde värbamisega, vaid kulud lihtsalt automaatselt suurenevad, ilma et me saaksime neid mõjutada palgakuludega seoses, koefitsientidega seoses. palgakulud seitsekümmend protsenti, see on tingitud meie ameti esimesest välishinnangust, hinnangust aastatel üheksakümmend üheksa, kaks tuhat kakskümmend, siis leiti, et meie seirekeskuse pädevused jätavad kõvasti soovida selleks, et olukorda uimastiturul nagu kord ja kohus analüüsida. nii et äh, kodanikuvabaduste komisjon on meid toetanud, äh, komisjon on meid toetanud ning seetõttu on ametikohtade arv kasvanud, eelarvevahendid, äh, mis lähevad personalile, kasvanud ning me oleme suurendanud oma võimekust. ja see oskustaime on kogunud, teave Euroopas on kogunenud just meie kätesse. ja praegu me ei taha mitte uusi ametikohti, uusi ülesandeid, vaid me tahame, et me saaksime oma tööd teha nii hästi kui võimalik ka praegu. jah, ja siis veel. endiselt saab midagi muuta teie kolleegidega valmistute järgmiseks, järgmisteks valimisteks, meie soovime teile edu valimisteks. loodame, et ka uue kodanikuvabaduse komisjoni ametiaja jooksul saame teha teiega head koostööd. ja praegu on väga palju tähtsaid teemasid ka, millest räägitakse mitmeaastane finantsraamistik, meil on uued vajadused teadusuuringute järele ja kui te nendest teemadest ja räägite, siis tõesti oluline on, et need, nende teemade puhul ka uimasti valdkonda arvesse võetakse. parlamendi seisukoht kanepi osal vääris iga, osas valis, vääris igati esiletõstmist. suur tänu teile, meil on vaja sel aastal teie abi ning oleme veendunud, et äh, kui kõik, mis on teie võimuses, te teete selleks, et aidata meil oma raskusi ületada. et teie omalt poolt toetate meid, et mitmeaastane finantsraamistik lubaks meil oma tööd teha vähemalt nii, nagu praegu. suur tänu selle ettekande eest. ma ei näe siin sõnasoove. aga mul endal olid mõned küsimused kuid olgem ausad, teie ettekanne oli nii üksikasjalik, et ähm, te mainisite erinevaid äh, raporteid, uuringuid äh, psühhoaktiivsete ainete äh, tekkimisest rääkisite, rääkisite teavitustööst, kodanikuga tehtavast, kodanikega tehtavast tööst ning meile jäi mulje, et selle seirekeskuse töö on väga kasulik ning äh, raha, mida kulutame seirekeskuse tööle, on hästi kulutatud raha. lõpus rääkisite mitmeaastasest finantsraamistikust. ma arvan, et see ülesanne on meie ühine ülesanne. seirekeskuse kulud kasvavad. aga mitte ainult soovid selle kohta, millega Euroopa Liit peaks tegelema, üha suurenevad, aga rahad ei tule järele. me peame siis rääkima, kust me saaksime uut raha, rohkem raha liikmesriikidelt või kuidas me saaksime oma vahendeid Euroopa Liidu eelarvesse. ning ma loodan, et me leiame üldise lahenduse ja leiame lahenduse ka ametile, mis teeb väga head tööd. soovin teile ja teie seirekeskusele kõike head ja edu ka kõigile meile endale valimistel. suur tänu teile veel kord teie ettekande eest. aitäh. ja siin on meditsiinilise kanepi raport teile, palun. ja kanepi arutelu kindlasti jätkub ka tulevikus. Colleagues, we will now <clears throat> directly come to the next point of our järgmine päevakorrapunkt. lõhkeainete, lähteainete turustamine ja kasutamine. kuulame ära kolleeg Maminkinsi raportööri. ta räägib äh, triloogidest äh, õigusloomeliste ettepanekute üle, mis nagu öeldud, puudutavad lõhkainete lähteaineid. härra Maminkins, palun, teil on sõna. aitäh. kolleegid. nagu te teate, siis soovime reguleerida lõhkainete, lähteainete turustamist ja kasutamist jõudsime kokkuleppele teksti üle pärast kahte triloogi ja kahte tehnilist kohtumist viimase kuu jooksul. Koreper kiitis teksti heaks eelmisel nädalal. kõigepealt tahaksin veel kord tänada variraportööre ja nende meeskondi ning ka libesekretäriaati hea koostöö eest. nüüd sisu konsolideeritud tekstis. see on palju tugevam oma õiguslikus mõjus kui kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrus. tuleb tunnustada ka komisjoni tööd siin selles parlament ja nõukogu toovad rohkem selgust kõikide tarneahela osade definitsioonides. meil on nüüd tugevam äh, äh, seiresüsteem ka veebiturgudel. Äh, vähendatakse tavainimeste juurdepääsu eriti ohtlikele lõhkeainetele ning selliste riikide nagu Ungari ja Saksamaa reeglid on nüüd ka tühistatud lõhkeainete ostmise puhul. menetlus on karmim, tuleb teavitada ka järgmist tarneahela lüli Euroopa karmimatest reeglitest. lõpptekst võtab arvesse nii julgeolekuküsimusi kui siseturu reegleid. Euroopa Komisjoni analüüs ütleb, et selle määruse mõju keemiatööstusele ning teistele osapooltele on pisike võrreldes äh, julgeolekuvõiduga. loomulikult rahvusvahelistel läbirääkimistel jõudsime tasakaalustatud tekstini, aga ma kahetsen, et nõukogu jaoks oli prioriteetsem tööstuse ja ettevõtluse huvid kui äh, avalikkuse huvid teatud aspektides, näiteks kui äh, selles, et anda komisjonile vabamad käed delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks piiravate äh, meetmete jaoks. praegused turvameetmed võimaldavad liikmesriikidel uute tõendite esilekerkimisel panna paika uusi piiravaid meetmeid ning peamine teksti eesmärk on tagada suurem harmoneerimine Euroopa Liidus me ootame, et selle määruse esimene hindamine komisjoni poolt viiakse läbi viis aastat pärast ellurakendamist ning ma loodan, et Euroopa Parlament saab ka esialgsed seiretulemused ennem seda kätte. uus määrus võimaldab meil võtta arvesse vält-, vältida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Pariisi, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Brüsseli ja kahe, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Manchesteri rünnakuid ning Äh, parlament on näidanud, et ta tõesti soovib tegutseda julgeoleku suurendamisel. eriti suur au äh, minu jaoks oli siin olla raportöör sotsiaaldemokraatide nimel, äh, et parandada kiirreageerimist terroriohtudele ning tagada paremad tingimused ka online platvormidele ning meie majandusoperaatoritele. me peame arvesse võtma suurenenud julgeolekuohtu Euroopas Eh, ning kuna ükski liikmesriik üksinda ei saa terroriohuga hakkama, on sellised määrused vajalikud selleks, et tagada piisav julgeolekutase meie kodanikele. suur tänu kolleegidele koostöö eest, suur tänu tähelepanu eest. annan sõna tagasi esinaisele. suur tänu selle triloogi tulemuste tutvustuse eest mõningad meie variraportöörid on ka kohal. härra Tšitovski soovis vist sõna. My... aitäh, proua esinaine, suur tänu kahele kohalolevale kolleegile. Äh, ma ei ole alati päris rahul sellega, kuidas te, mida te ütlesite selle äh, teema kohta, aga triloog oli tõesti väga hea, väga avatud ning ma tahaksin tänada kolleege ning nende meeskondi suurepärase töö eest, aga ma arvan, et tõesti väga oluline on leida see tasakaal. aga meil on ettevõtetelt vaja ka rohkem infot. meil on vaja infot selle kohta, mida meil on vaja teha, et polits-, politseid ja julgeolekujõude toetada. ma arvan, et me leidsime head tasakaalu julgeoleku ning ettevõtete vajaduste vahel, mis turustavad lõhkeainete lähteaineid. ma arvan, et meil isegi ei ole vaja karmimaid reegleid. üldiselt võib äh, olla äh, kokkuleppe sisuga rahul ning ma tahaksin toetada seda kokkulepet. arvan, et see on tõesti hästi tasakaalus ning me oleme leidnud nüüd ka lahenduse selles väga olulises küsimuses äh, terrorismivastase võitluse jaoks. aitäh! nagu ikka pärast triloogi äh, lõppu on meil erinevad äh, poliitilised seisukohad. Natali, soovisid ka sõna? Euh, suur tänu, juhataja. mina olen terrorismivastase võitluse erikomisjoni esimees ja koordinaator oma fraktsioonis ning seetõttu tahaksin tänada meie raportööri härra Mamikinsi. tema töö oli kvaliteetne ta oli valmis kuulama meid, ta pidas läbirääkimisi äärmiselt sujuvalt ähm, ja äärmiselt tähelepanelikult niivõrd tehnilise teema puhul. suur tänu, et teil õnnestus ähm, tagada hea töörütm selle teema puhul ning et te jõudsite selle teemaga enne ametiaega suurepäraselt ühele poole selle tasakaalu leidmine ei olnud sugugi kergete kirjast, killast, aga teil õnnestus see. kõik on hästi tehtud ja meie koja, Euroopa Parlamendi seisukoht tuleb väga hästi lõpptekstist välja, tekst on selge, tekst on tõhus. ning siin on ka ühte tundlikku teemat puudutatud, nimelt online turgu see teema on meile kõigile südamelähedane, eriti ka minu fraktsioonile. ning loodan siis tõesti kogu hingest, ma ei tea, mis väljendit te kasutasite, aga liikmesriigid, nähes meie tugevaid seisukohti, asuvad tegudele võimalikult kiiresti selle uue määrusega selle uue määruse eesmärgiks on tõesti võidelda terrorismi ohu vastu kogu Euroopas, sellepärast et mõelgem selle peale, milliseid, kust pärit relvi kasutati Pariisi rünnakus. suur tänu, et te mulle sõna andsite. aitäh! suur tänu ka meie variraportööridele, ma olen täielikult nõus teiega ka lõhkeainete valdkonnas. peame me olema teadlikud sellest, et ähm, lõhkeaineid tuleb turule ikka uusi ja uusi ning on mitmeid õigusvaldkondi, mille kaudu tuleb tagada, kui milliseid lähteaineid on vaja ning saada kuidagi kontroll nende lähteainete kasutamise üle loodan, et see uus õigusloomeline ettepanek toob ka selles valdkonnas suurema selguse ja parema kontrolli. suur tänu raportöörile ning variraportööridele tehtud töö eest ning selle eest, et meil enne järgmise ametiaja algust on seisukoht paigas ning ärge tule, ärge unustage ära, et me täna hakkame ka hääletama ning umbes kella üheteist, viieteist paiku hääletame ka selle teema üle ning täiskogus tutvustame seda teemat ähm, märtsikuus. ja nüüd saab sõna meie komisjoni esimees, kes juhatab sisse järgmise päevakorrapunkti. palun Um, kallid kolleegid, teeme väikese pausi, kui teil midagi selle vastu ei ole. sellepärast, et mõned liikmed on veel teel uksest sisse. kaks minutit. suur tänu ja suur tänu ka proua Sipperile, kes äh, juhtimise ohjad täna hommikul üle võttis. suur tänu, Birgit! Okay, thank you for your patience, colleagues. We were just uh, pausing because one or two colleagues had indicated. aitäh, kolleegid, vabandust, et me äh, natukene pausi tegime, sest mõningad kolleegid soovisid äh, ikkagi eraldi just äh, härra ministriga kohtumiseks kohale tulla. suur tänu ka proua Sipelile minu asendamise eest. meil toimus täna nõukoguga kohtumine Ungari küsimuses. suur tänu, Birgit, abi eest eile ja täna kolleegid, tahaksin veel kord tervitada meie komisjonis härra Dimitrios Vitsast, kes on Kreeka rändepoliitika minister. suur tänu, Dimitrios, et leidsid aega siia tulla. meie komisjon on loomulikult tähelepanelikult jälginud Kreeka olukorda. oleme käinud kohal ise Äh, uurinud, äh, milline on Euroopa Liidu rahastamine ning loomulikult on ka hotspotidest äh, meid kogu aeg teavitatud ning ka sellest, kuidas toimub koostöö Türgiga. kolleegidele meeldetuletuseks, et meie viimasest arvamuste vahetusest alates pärast juunit kaks tuhat kaheksateist on härra minister mulle saatnud kaks kirja, mis ma saadeti ka teile libe ko-, komisjoni liikmetele edasi seal oli infot äh, regulaarsete äh, mereületuste kohta ja integratsiooniteemade kohta, seega meid on teavitatud uutest arengutest ning me oleme olnud ühenduses. nagu juuniski, loodetavasti saame nüüd põhjalikumalt härra Vitsasega jälle arvamusi vahetada sellest, mida meil on õppida Kreeka kogemustest ning ka selle kohta, mis on praegune olukord sest kolleegid tunnevad kindlasti selle üle huvi. mis on toimumas rändevoogudega praegu ja nii edasi. võib-olla võiks rääkida ka sellest, mis on toimunud ühise varjupaigasüsteemi teemaga, nõukogus räägiti sellest ju eelmisel nädalal ning härra Vitsasega oleme sellest ka varemgi rääkinud. ka Kreekaga seoses minister, nagu te teate, siis Dublini mandaadi võitis parlament vastu. nüüd on meil üsna keeruline olukord, sest meie oleme oma töö paljude failide puhul ära teinud, need failid on omavahel loomulikult seotud. olukord, äh, nagu te ise äh, õigusasjade nõukogus eelmisel nädalal nägite, on keeruline. meid väga huvitab, äh, milline on teie seisukoht ning eh, te, teie peate loomulikult tegelema ka ajutiste meetmetega, ennem kui konkreetne kokkulepe on eh, sõlmitud, ka sellest tuleks täna rääkida, ära kuulata teie perspektiiv ja ka meie saadikute arvamused. kutsusime siia ka Arengukomisjoni kohale, nemad on ka sellest huvitatud, ma ei tea, kas nende saadikuid on kohal, aga kutsusime siia ka jah, Arengukomisjoni liikmed, sest nad on väljendanud selle vastu huvi soovivad ka teada, mis on toimumas põgenikelaagrites. proua Makova ja ma ise käisime ju ka kohal Kreeka saartel, meid aitas ka Kreeka valitsus seal. suur tänu tolle koostöö eest ka. nii, kolleegid, annaksin nüüd sõna härra ministrile, suur tänu veel kord siia tulemast ning pärast teie sõnavõttu toimub arutelu. Dimitrios, suur tänu, et sa siia tulid, sinul on sõna. Uh, good morning to everyone uh,, Mr President. tere hommikust kõigile, austatud libekomisjoni esimees, austatud komisjoni liikmed, daamid ja härrad. räägin edasi kreeka keeles. aga mul on suur au teist korda siin libekomisjonis teie ees kõnelda, et teile teada anda sellest, milline on praegune olukord ning sellest, mida me oleme teinud, et äh, lahendada probleemid põgenike ja rände teemal. ning sellest, äh, kuidas Euroopa selle teemaga on edasi liikunud. nagu öeldud, meil äh, peaks siis olema lõpuks ka ühine varjupaigasüsteem Euroopas paigas räägin nüüd kreeka keeles, sest mu kõne on kreeka keeles. aitäh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli Kreekas umbes seitsekümmend tuhandet põgenikku. kaks tuhat kaheksateist aastal Äh, saabus veel nelikümmend seitse, üle neljakümne seitsme tuhande uue inimese, paljud neist saartele, aga üle kaheksa tuhande ka Kreeka maismaale. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli saartel, aga ka maismaal äh, umbes äh, kolmkümmend seitse tuhat uut põgenikku kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal see number suurenes siis kümme protsenti, eriti saartele. Need äh, numbrid suurenesid eriti suvel ja septembris. ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tuli meil viis tuhat viissada lisainimest ning aasta hiljem üle kaheksa tuhande seega kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli saartel umbes äh, nelikümmend tuhat põgenikku. üks, üle üheteistkümne tuhande on põgenike laagrites ning ülejäänutest, äh, üle, ülejäänud äh, elavad kas korterites meie öö, äh, öö, Äh, ning siis on meil see majutusprogramm, mida toetab ÜRO Põgenikeamet äh, ning ka Euroopa Liit ning samuti Lesbose saarel umbes äh, tuhat ükssada kaheksakümmend inimest seal laagris. Ida-Ägeuse saartel vaja on muidugi palju inimesi kes vajavad eelkõige meie äh, toetust, sest see on väljaspool Euroopa Liidu piire ning umbes kakskümmend üheksa tuhat üheksakümmend inimest on saartelt suudetud ümber paigutada, sest nende põgenikustaatust tunnustati või, või äh, seetõttu, et nad on eriti toetust vajavad inimesed. Lesbose saarel, äh, saarelt Äh, paigutati ümber üle viieteistkümne tuhande, äh, Saamoselt üle viie tuhande, Hioselt äh, üle viie tuhande ning Leeroselt üle kahe tuhande seitsmesaja ning teistelt saartelt veel inimesi paigutati ümber. siinkohal tahaksin ka öelda, et meie kohalolu ja Keusel tulenevad ka meie piirist Türgiga, on endiselt surve all. sõja- ja tsiviillaevad peavad endiselt kinni paate, mida need põgenikud kasutavad. üheksakümmend protsenti surmajuhtudest tulenevad õnnetustest Äh, surmajuhtumite arv on vähenenud äh, äh, kakskümmend kaheksa surmajuhtumit oli, kakskümmend nendest olid liiklusõnnetustes hukkunud inimesed ning mõned inimesed on ka uppunud. loomulikult me, ma lugesin ette ainult numbrid, aga kui inimelu kaotatakse, siis on see alati tragöödia Äh, äh, mõned numbrid on küll vähenenud, aga numbrite taga on ju alati inimesed. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal suutsime me tagada, et paljud põgenikud, umbes kakskümmend kaks tuhat inimest majutati korteritesse ning kaheksateist tuhat äh, inimest sa-, leidsid eh, elukoha kuskil mujal. seda oleme me saavutanud koostöös Euroopa Komisjoni ning Rahvusvahelise Rändeametiga umbes kuus tuhat kolm, seitsesada kolmkümmend inimest elab seal korterites siis. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal lahkus äh, üle kaheksa tuhande inimesi Kreekast, äh, seda tulenevalt äh, Euroopa Liidu ja Türgi lepingule. palju, tegemist oli siis vabatahtliku tagasimineku protsessiga ning viis tuhat viissada inimest liikus edasi teistesse liikmesriikidesse perede taasühendamise raames või Dublini raames milline on siis varjupaigasüsteem kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal? esitati meile kuuskümmend kuus tuhat seitsesada äh, varjupaiga taotlust, umbes neliteist protsenti rohkem on see kui eelmise aastaga võrreldes. Kreeka on siis üks liikmesriik äh, Kreeka, äh, Euroopa Liidus, kus varjupaigataotlusi inimese kohta koos, on, on kõige rohkem esitatud Äh, sama, äh, see on sama palju kui Küprosel, kus on küll vähem varjupaiga äh, taotlusi, aga inimesi on seal ju ka vähem. no varjupaigataotluste hulk on vähenenud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal kahe meil on nüüd rohkem inimesi Afganistanist Äh, nende hulk on vähenenud tegelikult kahe, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning Iraagist äh, tuli kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal üheksa, üle üheksa tuhande inimesi, inimest. Süüriast e, ei ole siis peamine, äh, ainult inimesed pärit, vaid palju inimesi on pärit ka Afganistanist Eh, nad võivad olla afgaanid või ka inimesed, kes on tegelikult pärit Iraanist. Eh, mais eh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal võeti vastu riig-, reeglid, millega kiirendatakse varjupaigataotluste läbivaatamist, seda eriti saartel olevate inimeste puhul me panime tööle kaheksa lisakomisjoni, eriti just Ida- ja Keuse saartel, mille poole saavad siis inimesed pöörduda. ning otsuste tegemise aeg, varjupaiga otsuste tegemise aeg on lühenenud nüüd kuuskümmend kaheksa päeva. me üritasime ka vastuvõturajatisi parandada, eriti Samose saarel on meil uus vastuvõtukeskus selleks, et see, see, et kergendada Saamose senise varjupaiga keskuse, vastuvõtukeskuse koormat. selgus, et need vastuvõtukeskused on sageli ülekoormatud ning meie ülesanne on neid numbreid vähendada. me teame põhjuseid, aga ma võin tuua ka ühe näite viimase kolme päeva jooksul saime me Saamoselt um, üheksakümmend kuus inimest edasi suunata, need olid inimesed, kes said varjupaiga õiguse ning sada kolm inimest öö, said Saamoselt viimase viie-kuue päeva jooksul õiguse edasi sõita sellel saarel endiselt on see vastuvõtukeskus, kus eh, majutatakse kahtesadat inimest, aga see keskus suletakse, me arvame, et Saamosel olevate põgenike hulka hakkab eh, kiiresti nüüd vähenema. kokkuvõttes võib öelda, et kõik põgenikud, kõigil migrantidel ja põgenikel on juurdepääs ka tervishoiukeskustele äh,, nad on saanud tervisekindlustuse numbri, mille põhjal nende, neid võib ravida, vaktsineerida muuhulgas näiteks, mis on väga positiivne. me oleme tuvastanud ka näiteks, et põgenike ja migrantide hulgas pole ühtegi gripijuhtumit olnud. veebruaris öö, äh, lõppes ka see tervishoiuministeeriumi programm tervishoiukeskustes, loodetavasti see probleem nüüd, mis meile on muret tekitanud juba kaua aega, on nüüd lahendatud. mis puudutab äh, alaealiste haridust, siis kaksteist tuhat viissada last käivad äh, riigikoolides või vähemalt põgenike hariduskeskustes seega me üritame äh, lapsi äh, majutada ka koolide lähedusse, me üritame leida ka uut integratsioonistrateegiat, ehk siis põgenikel ja migrantidel äh, integreerimine peaks olema kõige tõhusam just kohalikul tasandil, meil on riiklik strateegia selle jaoks ning öö, selle strateegia kohaselt on kaasatud nii kohalikud kui regionaalsed omavalitsused äh, ning neid toetavad siis äh, riigiametid. samuti osalevad erasektori äh, osapooled. me lõime ka programmi, mille nimeks on Ilios. töötame koos rahvusvahelise põgenike rändeametiga ning ÜRO-ga ning selle programmiga sa-, oleme saavutanud põgenike integratsioonis suurt edu, me oleme kaasanud erinevaid uusi kogukondi Kreekas ning kaheteist kuu jooksul loodet-, oleme me saanud kaasata üle kaheteist tuhande inimese sinna programmi. meil on, oli kuuekuuline üleminekuaeg Äh, äh, sellele integratsiooniprogrammi jaoks inimesed said äh, keeletunde, kreeka keele ja muuhulgas ka inglise keele tunde, siis toimusid kultuuritunnid ning jagati infot integratsiooni kohta. loomulikult oli sinna kaasatud ka rahaline tugi ränn-, sisserändajatele ja majutus me räägime siin inimestest, kes on saanud varjupaiga õiguse või rahvusvahelise kaitse. kesksel tasandil on meil ka teisi integratsiooniprogramme. seal antakse siis keeletunde nende raames, nii kreeka kui inglise keele tunde inimeste jaoks, kes said varjupaiga või rahvusvahelise kaitse aga on ka kutseõpet, näiteks põllumajandusvaldkonna väljaõpet. et äh, selleks, selleks, et toetada inimeste tööhõivet. sinna on kaasatud üle kolme tuhande inimesi, nagu öeldud, me räägime siin inimestest, kes on saanud varjupaiga või rahvusvahelise äh, kaitse austatud saadikud, loomulikult pole me lahendanud kõiki progre-, probleeme, me probleeme on endiselt küll, aga ränne on ju selline tee, probleem, mis kogu aeg edasi areneb ning vahel ning need rändevood sõltuvad ka ju paljuski sellest, mis toimub ülejäänud Euroopas, kui palju teised liikmesriigid üles solidaarsust näitavad rände ja varjupaiga teema äh, iseloom näitab, et me peame üheskoos edasi töötama, pidades silmas meie põhiväärtusi ning solidaarsust. see on ääretult oluline, seda pole muidugi täielikult saavutatud, mitte kõik liikmesriigid Euroopas ja poliitilised jõud Euroopas ei äh, suhtu sellesse ühtemoodi äh, praegusel hetkel meil Euroopa tasandil ühtset varjupaigapoliitikat ei ole, vaatamata nõukogu pikkadele aruteludele pole jõutud ühisele seisukohale meie üldises rände- ja varjupaigasüsteemi reformis. Euroopa Parlament esitas oma realistliku ning toimiva varjupaigasüsteemi ettepaneku, mis oleks tõesti ellurakendatav Kreeka pool loomulikult nõustub Euroopa Parlamendi seisukohtadega ja Kreeka on ka paralleelselt üritanud konstruktiivselt läbi rääkida Bulgaaria eesistujana üritab nüüd ka edasi liikuda sellel teemal kõikides triloogides, mis praegu aset leiavad. meie oleme peaaegu sajaprotsendiliselt Euroopa Parlamendi seisukohtadega nõus, aga Bulgaaria poolt ette pandud kompromissiga nõustusime ka selleks, et üldse triloogini jõuda, aga terve hulk liikmesriike pole ka kompromissiga nõus. seetõttu on meil probleeme. vaatamata suurele rändesurvele Ida-Vahemere piirkonnas ei ole me suutnud leida tasakaalu vajaliku solidaarsuse ning vastutuse jagamise vahel, võttes arvesse eh, nende eh, piiririikide eriti rasket olukorda. Euroopa Liit ei tohiks unustada, et meil peame töötama ju ühise eesmärgi nimel. me ei tohi lubada seda, et mõning-, mõningad rassistlikud, ksenofoobsed seisukohad peale jäävad, meil on vaja tugevat sõnumit Euroopa valimistel Euroopa inimeste jaoks. see sõnum peaks ütlema, et Euroopa ei jäta piiririike üksinda. kui ühise varjupaigapoliitika läbirääkimised ning Dublin kahe läbirääkimised luhtuvad, siis need ebaseaduslikud rändevõrgustikud tugevnevad. ning siia jõuavad ka inimesed, kes siia jõudma ei peaks. me peame tõesti uue süsteemi paika panema koos Dublini reformiga, need mõlemad kuuluvad ju kokku. ennem Dublini reformi on vajalik paika panna selge ajakava kuni mainikuuni kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. see puudutab siis niinimetatud solidaarsuse ülemineku aega. tuleb toetada igat riiki, mis esimesena põgenikud vastu võtavad. sellega peab kaasas käima ka kohustus põgenikke ümber jagada. siin mängib olulist rolli ka Euroopa Komisjon mis puudutab Kreekat, siis see üleminekumehhanism peab täitma järgmised äh, eesmärgid, neid on seitse, esiteks üleminekumehhanism peab selgelt äh, võtma arvesse rände välismõõdet. solidaarsus on oluline põhimõte Euroopa Liidus ning äh, selgelt tuleb lähtuda põhimõttest, et surve all olevad liikmesriigid saavad öö, loota solidaarsusele teistelt liikmesriikidelt. mida tähendab see solidaarsus? see tähendab seda, et tuleb äh, äh, lähtuda solidaarsust sooviva poole äh, vajadustest, tuleb toetada neid põgenikke, kes on jõudnud nendesse riikidesse ning neid riike endid. mis puudutab ühtset Euroopa varjupaigasüsteemi, siis Äh, see siin, äh, see, see süsteem peab ko-, koos käima Euroopa Liidu välispiiride kaitsega, ehk siis tuleb koostööd teha ka kolmandate riikidega ning mehhanismis peab olema ka selge, kes mille eest vastutab. varjupaiga saanud inimesi äh, inim-, inimeste see, see menetlusaeg peab olema võimalikult kiire Ida- ja Kesk-Vahemere piirkonnas tuleb loomulikult see üleminekumehhanism ellu rakendada, sest seal just need rändekoridorid ju paiknevad. Kesk-Vahemere piirkonnas on see probleem eriti nähtav äh, Itaalias või ka Hispaanias. neljandaks, liikmesriigid, mis seda soovivad võivad osaleda vabatahtlikult selles üleminekumehhanismis, aga kui nad vabatahtlikult seal osalevad, siis peavad nad täitma ka sellest mehhanismist tulenevaid kohustusi. viiendaks, iga liikmesriik, igale liikmesriigile määratakse teatud öö, protsent, mis öö, arvutatakse välja öö, SKT ning öö, populatsiooni põhjal. kuuendaks, üheskoos tuleb vastu võtta ka, üle võtta ka äh, kohustus äh, asüüli varjupaigataotluste läbivaatamise ning integratsiooni äh, jaoks ning ka taga, tagasisaatmiste jaoks inimeste puhul, kelles, kes varju, kellel varjupaigaõigust ei ole. samuti tuleb anda ka tehnilist toetust Euroopa Komisjoni juhtimisel. ehk siis me peame lähtuma sellest, liikmesriigid mis soovid osa, soovivad osaleda ähm, üleminekumehhanismis, äh, neid tuleb toetada ka erineval moel. liikmesriigid, mis ei soovi osaleda, äh, peavad arvestama teatud karistustega. paljud on rääkinud ka sellest seirest Äh, kuidas tehakse vahet siis äh, tõeliste põgenike ning inimeste vahel, kes ei, kellel ei ole varjupaigaõigust. Euroopa Liidul peaks olema selgetel kriteeriumitel põhinev seiremehhanism. varjupaigataotluste läbivaatamise äh, süsteem peab olema Äh, lollikindel ning kui selline äh, selge objektiivne menetlus on paigas, siis peaks olema ka selge, kes vastutab selle äh, läbivaatamise eest, kas liikmesriik või Põgenikeamet või kes iganes. see peab olema üleminekumehhanismi raames selgelt paigas. peale selle peavad liikmesriigid kokku leppima ka selles, kes saab vastavalt rahvusvahelistele reeglitele äh, varjupaigaõiguse. austatud daamid ja härrad, me ei tohi lubada seda, et inimesed hukkuvad Põhja-Aafrika kõrbetes või Vahemerel või riskivad oma eluga. inimesed võivad välja rännata näiteks kliimamuutuse tõttu või majandusliku olukorra tõttu või konfliktide või sõdade tõttu oluline on siin see, et vastuvõttev riik saab ka end, end kaitsta, me peame leidma ikkagi äh, regulaarsed rändeteed. meil on vaja paindlikku ning humanitaarseid äh, lahendust rändeproblemaatikale nii, et äh, kriminaalsete võrgustike vastu oleks meil võimalik võidelda ning päästa ka elusid. kokkuvõtteks veel paar märkust, pidades silmas järgmisi Euroopa valimisi. ma ei räägi siin teie komisjoni ees ju esimest korda, Euroopa ees seisavad praegusel hetkel üüratud väljakutsed, mis on sageli seotud ka rände ja põgenike problemaatikaga. ma tahaksin rõhutada siinkohal, kui oluline on demokraatia, kui oluline on õigusriik, kui oluline on kogu eh, eh, institutsionaalne legitiimsus Euroopa Liidus, eh, mille läbi saab Euroopas probleeme lahendada. praegusel hetkel on Euroopas tegemist tõsise poliitilise kriisiga, rändeproblemaatika kindlasti mõningates liikmesriikides Euroopa Liidus mängib olulist rolli ma sooviksin nüüd pöörduda teie Euroopa Parlamendi saadikute poole, me ei tohi lubada seda, et ksenofoobia ja rais-, rassism leviks veel rohkem. Need jõud, mis soovivad äh, natsionalistlikku poliitikat järgida, äh, ei tohi võita, me peame uuesti pöörduma tagasi oma põhiväärtuste juurde, millel põhineb terve Euroopa Liit. väga vajalik on tihedalt koostööd jätkata Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlament on ju Euroopa inimeste demokraatlik esindusinstitutsioon. koos Euroopa Parlamendiga suudame me välja lahendada euroopalikud lahendi, lahendused ja probleemidele, mis meile kõigile muret tekitavad, äh, seda rahvusvahelise äh, inimõiguste ning meie põhiväärtuste põhjal ning me peame üles näitama solidaarsust nende suhtes, kes on seda väärt. Um, suur tänu selle ülevaate eest Kreeka olukorras ja ka ise varjupaigasüsteemist. suur tänu. nüüd äh, saavad äh, liikmed esitada küsimusi või kommenteerida teie esitlust. proua Spinelli esimesena, palun. Thank you, president Io sono molto grata al ministro Greco. suur tänu. me oleme ka tänulik Kreeka ministrile, et ta meiega äh, täna liitus. sarnaseid kohtumisi on vaja korraldada ka teiste riikidega et arutada rändepoliitika küsimusi, eriti just selliste riikide esindajatega, kus äh, selle poliitikaga on probleeme, näiteks Itaalia on äh, riike, kus on äh, rändepoliitika palju suurem probleem kui Kreekas. mul on ka küsimus ministrile seoses Dublini määruse reformiga ning äh, selle ajutise mehhanismiga, üleminekumehhanismiga. Dublini määruse reformiga seoses sooviksin rohkem üksikasju selle kohta, kuidas nõukogus arutelud on kujunenud ja millised on seosed äh, Kreeka ja Itaalia vaheliste suhetega ning üleminekumehhanism ei ole selge, et need, kes on Dublin kolme vastu, pärast reformi oma meelt muudaksid, sest on endiselt äh, ju rida riike, kes selle vastu on vabatahtlik äh, mehhanism, nii nagu nõukogu äh, selle viimati ette nägi. mina leian, et et sellega ei liiguta Dublin kolmega selles suunas, nagu parlament on üles kutsunud nõukogu. Teie ettepanek on justkui tihedam koostöö, tihedama koostöömehhanism, aga kuidas see toimiks? millised oleksid kohustused liikmesriikidel? ja siis mul on küsimus ka nii-öelda haldusliku korralduse kohta, nende mitmete kahepoolsete lepingute kohta, mida me viimasel ajal näinud oleme liikmesriikide vahel. Need puudutavad rändeküsimusi, tagasisaatmisi. see tekitab mulle väga palju muret ning äh, üks raport just seda teemat käsitlebki. nimelt me näeme, et järjest vähemaks jääb, jäävad tagatised ja kaitsed, mis tulenevad praegusest Dublini süsteemist. sellest eemaldutakse kahepoolsete lepingutega ja tundub, et ka Dublin kolmega seoses olukord tagatistega seoses halveneb. ning äh, eelmise aasta jaanuaris esitatud taotlus, äh, kus rõhutatakse seda, et äh, piisavalt ei ole majutusvõimalusi ning saatjate alaealiste jaoks Kreekas süsteem ei toimi, eriti just põhja, Egeuse põhjaosas äh, asuvate saarte puhul, palun rääkige nendest menetlustest äh, Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komisjonis. aitäh! Äh, see küsimus Dublini määruse kohta, palun natukene põhjalikumat selgitust selle kohta muidugi räägitakse paketi osadeks jagamisest praegu ja te teate, milline on parlamendi seisukoht, aga kas saaksite anda meile ülevaate sellest, kuidas teie aru saate, mis praegu sellega toimub? meis, meile oleks sellest väga palju kasu. proua Wikström, palun, Dublini raportöör järgmisena. Thank you very much, Cher and thanks to you, Mr Min-. suur tänu mulle sõna andmast, suur tänu teile, härra minister, et täna siia tulite. ma arvan, et te olete väga vapper mees, te julgete endiselt rääkida solidaarsusest, seda sõna ta harilikult äh, ei kasuta ei mina ega keegi teine, kes rändeküsimustega töötab, sest me oleme näinud, et solidaarsus Euroopa liikmesriikide vahel lihtsalt ei eksisteeri. vähemalt mitte rändevaldkonnas võib-olla igal pool mujal siseturu valdkonnas kemikaalid, kalandus, toiduained, ravimid, jah, seal on solidaarsust laialt, aga rändeküsimustes seda lihtsalt ei eksisteeri. me oleme nii palju tõendeid selle kohta näinud, seega olete teie väga vapper, et endiselt solidaarsusest julgete rääkida. see on ka kreeka keeles väga ilus sõna sooviksin, et oleks endiselt võimalik rääkida solidaarsusest ka rändeküsimustes ning seetõttu, nagu te teate, on parlament juba algusest peale kahe kolmandikuga toetanud seda teksti, millega, millega oleks võimalik Dublini määrust äh, reformida, aastaid on nüüd mööda läinud ja nüüd ma olen aru saanud, et äh, see ei ole võimalik, me oleme jõudnud tupikusse on viis-kuus liikmesriiki, kes blokeerivad seda. kui midagi ei muutu, siis sellesse tupikusse me ka jääme. võib-olla, nagu ütles ka proua Spinelli ja teie ise mainisite, ilma et seda selgelt välja oleksite öelnud, võib-olla tihendatud koostöö oleks üks variant, kuidas edasi liikuda. saaksime tagada, et need riigid, kes ei osale selles töös konkreetselt, Äh, inimeste ümberpaigutamise, vastuvõtmisega, varjupaigataotluste hindamisega, nemad äh, saavad siis äh, maksta selle eest, et nad ei osale, siis oleksid kõik riigid kaasatud. kas see oleks üks võimalikest lahendustest? see on minu küsimus. siis vähemalt oleks tagatud, et praegu kui sisserändajate arv on äh, ajalooliselt madal, umbes üheksakümmend viis tuhat oli see arv mullu, aastal kaks tuhat viisteist üks koma viis miljonit. kas ei ole praegu väga hea aeg selleks, et äh, peaministrid ja ministrid räägiksid üksteisega ja paneksid paika sellise Euroopa rändesüsteemi, mis äh, tuleks toime reaalsete oludega? kuigi sisserändajate arv on ajalooliselt madal praegu, endiselt keskmiselt kuus inimest Vahemerel iga päev sureb, iga päev terve selle aasta jooksul, ükskõik kas tegemist on esmaspäeva või pühapäevaga, iga päev kaotab elu ning nende lootus parema tuleviku järele vajub samuti sinna massihauda, milleks Vahemeri on muutunud. kas teie näete, et äh, tihedam koostöö oleks üks lahendusi? ning teiseks, ma tean, et äh, liigub väga palju äh, jutte, kuna nõukogu ei ole kaugeltki mitte läbipaistev, siis eeldatakse üht-teist ning eeldatakse, et ka Kreeka blokeerib kõnelusi on väga hea, et teie sõna võtate, ütlete, et Kreeka on osa lahendusest, et Kreeka panustab sellesse töösse, sest nii see ju on. ja ma rõhutaksin, kui tähtis on see, et te tuleksite ka nõukokku ja ütleksite, et Kreeka on äh, väga head koostööd tegev partner nii siin institutsioonis kui ka nõukogus, aitäh! aitäh, olen kuulnud, kuidas minister kaitseb äh, ka nõukogus, eelmisel nädalal kaitses nõukogus äh, Dublini süsteemi. võin omalt poolt kinnitada, et äh, toetust avaldas ta ka varjupaigapaketile. härra Kirikus, palun. aitäh, tuletaksin veel kord meelde, et teie ning moodi ja Kuberneri külaskäik siia on väga olulised, siin me saame rohkem infot põgenike olukorrast praegusel hetkel ning äh, sellega saab ka tagada, et Kreeka ei jääks üksi. ma tahaksin teid tervitada, härra minister. Äh, nägime, kuulsime uuesti, milline on see kurb olukord. põgenike varjupaiga taotlejaid on äh, veel rohkem varjupaigakeskustes Äh, ei tohi unustada ka, et äh, ka Türgi on suure sur-, äh, rändesurve all. ning minu arvates on Türgi just selle lahenduse võtmeks meil on palju vastuvõtustruktuure, aga nad on ülekoormatud, seega olukord on väga keeruline riigis, mis on niigi juba majanduskriisis ning teiselt poolt Euroopa tasandil näidatakse üles küll solidaarsust, aga meil pole mingisugust ühist poliitilist lahendust, meil pole ka ühise välispoliitika raames leitud lahendust. kui see äh, äh, rände äh, mull lõhkeb, siis on tulemus see, et paljud inimesed jäävad lihtsalt tänavatele äh, ning siis me näeme tõesti oma silmaga neid probleeme. minu küsimus on, kui Euroopa Parlamenti Dublini ettepanekut ei suudeta ellu rakendada, siis kas on üldse võimalik ming-, leida mingisugune uus lahendus ühiseks süsteemiks? kui kaua suudab Kreeka üldse vastu pidada ning mis juhtub siis, kui Kreeka enam ei suuda üksinda neid probleeme lahendada? milline oleks tulemus praktiliselt nii Kreekale kui Euroopale? aitäh, härra Kreekos, proua Stevens, palun. Thank you, chair and thank you to the Greek minister. suur tänu, esimees ja suur tänu ka Kreeka minister Vistesele suur tänu, et jagasite meiega teavet ja oma kogemusi rände mõjust Kreekas. mina sooviksin teada, kuidas Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi reform on mõjutanud neid liikmesriike, mis on suurema rändesurve all, kuidas Euroopa Liidu eeskirjad, mis puudutavad varjupaigaküsimusi, on äh, muutnud olukorda teie riigis, mis on mitmete sisserändajate sihtpunktiks? Äh, ohutu päritoluriigi ja ohutu transriit, transiitriigi roll varjupaigamenetluses huvitab mind näiteks, kui rändajad tulevad Türgist, siis harilikult on neid võimalik väga kiiresti menetleda selleks, et kiire tagasisaatmine oleks võimalik. kui tegemist on äh, ebaseaduslikult Euroopas viibijaga, siis on võimalik kiirendada tema tagasisaamist, saatmist, need põhimõtted äh, kirjutati, äh, võeti üle Kreeka seadusandlusesse ning äh, tegelikult hakkavad sellised reeglid peatselt kehtima üle kogu Euroopa Liidu. kas saaksite meile öelda, milline on Kreeka roll sellises kiirmenetluses, kuidas see on mõjutanud äh, saabujate arvu, kas teised äh, sama surve all olevad riigid on viinud sisse oma seadusandluses samad reeglid, kuidas see neid mõjutab, kas on võimalik pärast taotleja, taotluse kiiret ülevaatamist inimene kiiresti tagasi saata, see oli minu esimene küsimus. minu teine küsimus on lühem. kui palju sisserändajaid eh, Kreekast eh, Türgi kokkuleppe raames tagasi saadeti ja miks see arv on nii madal? aitäh okay,. And uh, Mrs Kajishka, please. ja proua Kajishka, palun. tak oczywiście y mm, Gratuluję panu ministrowi, że z dnia na dzień Grecja sai coraz lepiej radzi z suur tänu! tahaksin teid tänada, teid äh, õnnitleda, sellepärast et Kreeka saab ähm, üha paremini hakkama äh, rändajate voogudega. ja üha vähem on probleeme ja see natukene kergendab meie ülesannet. ka mina tunnen äärmiselt äh, sügavat huvi olukorra vastu nõukogus me tahame Dublini paketti muuta ja ma tahaksin teada, et kes soovib mida, kes tahab Dublini paketti lammutada ja millised on võimalused, et see pakett ähm, siiski äh, jääb selliseks, nagu me seda soovime. ja veel, härra minister, te ütlesite, et Frontex peaks tegutsema ma mõistan, et ähm, samas Frontex peaks paremini tegutsema, sest Frontex ju tegutseb. võib-olla on siin tegemist tõlkeprobleemiga, aga, aga igal juhul, kui teil on äh, endal mõtteid selle kohta, kuidas Frontexi tegevust parandada, siis mul oleks väga hea meel, kui saaksid ja oleksite valmis seda ka meiega jagama. ja veel me teame, et rändevood vähenevad, rändesurve väheneb, väheneb ka Kreeka jaoks aga piiridel mõningates punktides on, on jällegi rändevood kasvanud. miks see niiviisi on? aitäh, lihtsad küsimused on kõige paremad. millised liikmesriigid siin äh, olukorras süüdi on? ma olen kindel, et vastust ei saa. eelmisel nädalal üht-teist nägin, hiljem teile ülevaate annan. Judith Sargentini, palun. Thank you, chair. Today... aitäh, esimees. Euroopa Nõukogu piiramisvastane komisjon esitles täna raportit olukorra kohta Kreekas seoses rändajate ja varjupaiga taotlejatega politseijaoskondades hoitakse sisserändajaid nädalate ja kuude kaupa inimese kohta on üks ruutmeeter liikumisruumi, toidu nappus on probleemiks. ministri suust ma ei kuulnud kirjeldust selle olukorda kohta, aga praegu oleks loogiline hetk, et ka minister sellest äh, piinamisvastase kom-, võitluse komisjoni raportist ka räägiks. aitäh, proua Sirov, palun. Thank you, Mr Chair uh,. aitäh, esimees tere eh, eh, tulemast, mina olen Mihhaila Šoidrova, kaks nädalat tagasi me juba kohtusime, suur tänu selle eest, et eh, tollele kohtumisele väga palju aega pühendasite. olete teadlik kindlasti ka minu algatusest Tšehhi Vabariigi nimel, aga jätame selle hetkel kõrvale. kommenteeriksin teie sõnavõttu sooviksin mainida nende inimeste jõupingutusi, kes töötavad koha peal, kes on äh, kohal, töötavad laste ja peredega ja väga professionaalselt teevad oma tööd, et sageli on tegemist vabatahtlikega, kes väga hästi rändajatest hoolitsevad ma tean, et probleeme tekitab väga pikk menetlus sisserändajatele pärast seda, kui nad on oma taotluse esitanud. ka teie rääkisite sellest, me teame, et sellel on omad põhjused, aga sellegipoolest äh, räägivad äh, sisserändajad sellest, kui ebamugav on äh, teadmatuses oodata ja paljud otsustavadki edasi liikuda, ilma et ootaksid ära oma taotluse tulemused. kommenteeriksin ka seda, mida ütles minu kolleeg Kudritška on üks piiri, konkreetne piirilõik, kus sisserändajate arv on kasvanud kaks kuni viissada sisserändajat igal nädalal ületa-, ületavad selle piirilõigu. see on väga kõrge number. milline on teie hinnang olukorrale? kakssada kuni viissada nädalas kuni kaks tuhat kuus, seega on need numbrid, millest mina olen kuulnud. tõenäoliselt ei ole tegemist selliste sisserändajatega, kellel on automaatselt õigus rahvusvahelisele kaitstele, kaitsele, kaitsele, ei Eritreast ega Süüriast nad pärit tõenäoliselt ei ole, seega on olukord väga keeruline. kuidas me siis saame tagasi äh, päritoluriiki need inimesed saata? Mm nagu ka kolleegid, kes enne mind sõna võtsid, äh, soovin öelda seda, et me teame, et liikmesriikides on üha rohkem neid, kes soovivad aidata just nendes kohtades, kus probleemid kasvavad vägivallaga, vaesusega, me soovime seal piirkondades aidata. me ei saa kõiki maailma probleeme lahendada sellega, et võtame vastu nendest riikidest pärit inimesed, kus probleeme eksisteerib. Nad ei mahu Euroopasse meie ülesandeks on aidata neid, kes tõesti meie abi vajavad äh, ja need probleemid muutuvad üha keerukamaks. paljud inimesed põgenevad sõja eest äh, või poliitilise või usulise tagakiusamise eest ja me soovime, et meil oleks piisav suutlikkus neid sisserändajaid aidata. aga kui me näeme, et Äh, selliste sisserändajate arv, kes vastavalt Genfi konventsioonile ei oma õigust automaatsele rahvusvahelisele kaitsele, kasvab, siis peame meie aitama neid, kellel on selline õigus, aga see ülesanne muutub palju keerulisemaks. Äh, sooviksin küsida ka laste kohta, saatjate alaealiste kohta sellest rääkisite samuti oma kõnes. julgustaksin Kreekat kasutama seda algatust, mis on juba paika pandud ning aidata selliseid alaealisi, kes on huvitatud Tšehhi Vabariiki jõudmisest Neid äh, tuleks julgustada seda võimalust kasutama, me tea-, teame, et äh, saatjad alaealised on eriti haavatavad, kui nad rändavad ilma saatjata, ilma täiskasvanuta. suur tänu teile, ma tean, et teie töötajad annavad endast parima, et neid lapsi kaitsta. aitäh, kas keegi soovis veel sõna, kas keegi jäi mul kahe silma vahele? ei. härra minister, tulite ilmselgelt väga õigel ajal, parlamendiliikmed on huvitatud sellest, mis saartel toimub ma tean, et väljakutse on suur. Ah, kohtume teiega sageli selleks, et olukorraga kursis püsida ja anname ka Arengukomisjoni kolleegidele ülevaateid. aeg on poliitiliselt väga huvitav, nagu kolleegid ka rääkisid Dublini süsteemi reformi osas. palun äh, olge lahke ja vastake siis küsimustele, mis teile esitati, palun. Eh, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις aitäh kõikide nende küsimuste eest. tuleb, ma, ma keskenduksin oma vastustes kahele peami-, olulisele teemale. kõigepealt, milline on praegune olukord Euroopas ja Nõukogus ning teiseks, põgenike ja rände problemaatika ning selle praegune olukord, millest räägin hiljem me räägime siin Dublin kahe reformist juba kaks aastat või isegi kauem. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tehti juba Dublin kolme ettepanek ning üle kahe aasta oleme me nüüd selle üle läbi rääkinud ja iga kord kui mõni liikmesriigide rühm, näiteks Visegradi riigid, ähm, ei ole äh, valmis äh, nii suurte uuendustega äh, kaasa minema. Bulgaaria ettepanek, milles see seisnes? selles, et kui üks riik on ammendanud oma suutlikkuse varjupaiga taotlejaid vastu võtta. kui taotluste hulk suureneb üüratult, siis peaks olema võimalik taotluste ta-, e-, läbivaatamine edasi anda mõnele teisele liikmesriigile. ning siis viieteistkümne päeva jooksul tuleb hiljemalt vastus vast-, vastu võtta ning kui äh, Äh, vastus on negatiivne, äh, siis tuleb edasi tegutseda. aga sellega ei olda nõus. Bulgaaria eesistujana äh, muutis mitmed meetmed ka vabatahtlikuks. seetõttu ütleme meie, et meie toetame tegelikult Euroopa Parlamendi ettepanekut, kus on kirjas mitmed kohustused ning ühine vastutus läbi solidaarsuse me peame ju üles näitama solidaarsust. muud võimalust ei ole. kes arvab, et relvadega või pommidega või kuidas iganes või müüridega on võimalik, võimalik inimesi Euroopast eemal hoida, keda oma kodumaal ähvardab surm, siis tulge koos minuga kaasa, ma näitan teile. meil on kahe koma viie kilomeetrine müür varasematest aegadest. seal on ning on endiselt palju inimesi, kes selle müüri igapäevaselt ületavad. vaadake neid kaadreid Ameerika ja Mehhiko piirilt. me ei saa ju ksenofoobide ja rassistide seisukohti toetada lihtsalt selle jaoks, et rohkem hääli saada. see on minu seisukoht. me ütleme, et midagi peab nüüd juhtuma, midagi tuleb ära teha praegu on äh, hirmu, hirmuäratav paigalseis selles küsimuses. neli seitsmest äh, määrusest on juba kokku lepitud. ning üritame äh, ka ülejäänutes kokku leppida ning edasi liikuda ka nend-, seal, kus me oleme juba ühel meelel neli teemat äh, sealt paketist on siis kokku lepitud, äh, need on seotud piirikaitsega, äh, nad on kõik eranditult seotud piirikaitsega, ehk siis see on ainult üks mõõde selles problemaatikas. ning kui me need neli teemat kõrvale jätame, siis see tähendab seda, et Dublini reform, reformiga jõuame kuskile. proua Wikström ka ütles seda, et paljude teiste teemade puhul näitame üles solidaarsust, aga rändeteema puhul mitte. see tähendab seda, et võidavad just natsionalistlikku poliitikat ajavad riigid, ma ei hakka neid nimepidi nimetama, aga jäetakse kõrvale esimesed vastuvõtjad riigid. kui üks riik ei soovi põgenikke vastu võtta, siis need põgenikud üritavad minna ju teistesse riikide, liikmesriikidesse, Saksamaale või Rootsi näiteks. see tähendab seda, et vastutust ei jagata seetõttu soovime me solidaarsust, ühist lahendust, nii et kõik võidaksid. poolteist miljonit põgenikku jõudis siia kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Euroopas on üle viiesaja miljoni inimese, kas me tõesti ei saa neid nüüd vastu võtta, Kreekas on kümme miljonit inimest ning meil on seitsekümmend viis tuhat põgenikku, kes kahe tuhande viieteistkümnendast aastast meile on tulnud ning äh, kümned tuhanded, kes üheksakümnendatest juba Kreekas elavad. nüüd siis küsimus, kuidas edasi? ma, ma ütlesin ka Kreeka peaministrile, et minu soovitus on et Kreeka hääletaks positiivselt sellise mehhanismi poolt, mis aitab kaasa sellele, et surmajuhtumite hulk Vahemerel väheneb. ma pea, me peame ka omaenda raha kasutama äh, rannavalveks ja äh, sõdurite toetuseks, kes äh, meie piiride, piire kaitsevad aga inimelud tähendavad meie jaoks ju väga-väga palju. aga meil on vaja mingisugust äh, õiguslikku menetlust äh, nende toetuseks, aga ka solidaarsust. kui meil toimuvad arutelud järgmise rahastamisprogrammi üle, siis meil on vaja seal konkreetseid ettepanekuid ka nende riikide kohta, kes ei soovi osaleda solidaarsusmehhanismis. rände teemal loomulikult. aga me ei räägi siin ainult rahast. üks riik näiteks ütleb, jah, ma võin, me võime eraldada raha, aga põgenikke vastu võtta me ei soovi nii see süsteem ei toimi. see ei ole tõeline solidaarsus. solidaarsus tähendab seda, et me võtame üheskoos vastutuse. Kreeka ja teisedki riigid on võtnud suurem osa vastutusest praegu. me võime aastas läbi vaadata umbes kakskümmend kuni kakskümmend viis tuhat varjupaigataotlust aga meile esitatakse aastas kuuskümmend tuhat. Ehm, seega me oleme tõesti ülekoormatud. proua Spinelli ütles ka, et meil ei ole ühtset varjupaigasüsteemi ning ehm, kohustuste jagamise süsteemi. minu arvates võib see tõesti kaasa tuua kogu selle Euroopa ühtsuse lagunemise. kerkivad esile natsionalistlikud poliitikud. meil on tõesti vaja euroopalikku lahendust, kordan veel kord, meie Kreeka ei ole sajaprotsendiliselt nõus Bulgaaria eesistuja ettepanekuga, aga nõustusime sellega arutelu Äh, alusena, et astu, astuda lahendusele samm lähemale. paljud ütlevad, et Kreeka äh, ei ole nõus selle äh, uue äh, lahendusega. nagu Kirkos ütles, me oleme ju äh, Äh, siis me, me oleme juba pool aastat öö, äh, öö, äh, siin tegelenud, me oleme piiridele saatnud armee, tegelikult peaks siin hakkama kehtima juba Genfi konventsioon. kui keegi esitab varjupaigataotluse, siis tal on õigus, võõrandamatu õigus seda taotlust esitada, seda ei saa keegi talt ära võtta kui me üritame äh, aidata leida Euroopas süsteem, äh, äh, et kiirendada varjupaigataotluste läbivaatamist, siis see on teine asi. me peame tugevdama meie varjupaigaameteid, et nad suudaksid paremini läbi vaadata neid taotlusi. ma ütlesin juba, et läbi, läbivaatamisaega tuleb kõvasti vähendada kuuekümne kaheksalt päevalt. meie ei toeta sellist poliitikat, mis keskendub ainult äh, välispiiride kaitsele, mis, mis äh, näeb äh, migratsiooni kui välisohtu, sellega me nõus ei ole sest me arvame, et on inimesi, kes on tõesti hädas ning nende puhul tuleb leida lahendus. siis tagasisaatmine. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal saadeti vist kolmsada kümme inimest Kreekast tagasi, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal natukene vähem. see ei ole ka muidugi lihtne asi. on olemas rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvahelised põgenikeorganisatsioonid ja ka vabaühendused kus on inimesed, kes väga põhjalikult tegelevad nende teemadega ning me üritame kasutada kõik võimalused ära ennem, kui me otsustame tagasisaatmise kasuks meil on vaja kõigepealt päästepoliitikat, meil on vaja vastuvõtupoliitikat, nii palju kui võimalik ning meil on vaja varjupaigataotluste läbivaatamissüsteemi parandamist. ma ei ole vist veel siiamaani Frontexist rääkinud see on meelest läinud. Frontexi ettepanek on ka ministrite arutusel praegu, siin on mitmeid probleeme, mitmeid küsimusi, mis on seotud ka Frontexi mandaadiga. saaksin siin öelda järgmist. Frontex Frontexi puhul tuleb ellu rakendada eelkõige ellu just need sätted, mis keskenduvad otsimis- ja päästeoperatsioonidele, see on oluline osa Frontexi mandaadist. viimane lahtine küsimus veel. on seotud õiguskaitseorganitega. aprillis ja augustis on suur probleem, sest Evrose üle Evrose jõe jõuab väga suur hulk põgenikke Kreekasse. eile pidasid politseinikud Evrose jõel kinni üheksateist inimest ning nad tuleb siis edasi juhtida. Neid peetakse seal kolm päeva kinni ning si-, neid üritame me seal registreerida ning siis edasi juhtida. härra Kirkos esitas veel ühe küsimuse vist selle puhul sooviksin öelda, et ma ei soovi isegi ette kujutada, et mingisugust euroopalikku lahendust ei ole. kui Euroopa lahendust ei ole, siis esimesed vastuvõtjariigid Kreeka, Küpros, Malta, Hispaania, Itaalia eh, satuvad väga-väga keerulisse olukorda. ning siis ei maksa eh, seda hinda kinni mitte ainult need riigid, vaid terve Euroopa ma ei tea, kuidas see asi siis edasi peaks arenema, igatahes mina võitlen selle nimel, et meil oleks euroopalik lahendus. see on tõesti see otsustav probleem. me peame leidma üheskoos euroopaliku lahenduse, võttes arvesse inimõigusi, Genfi konventsiooni ning Marrakechis kokku lepitut meie kohustus seisneb selles, et me teeme kõik endast oleneva, et leida selline lahendus. seda me üritame äh, leida Kreekas, lahendada seal ka muid probleeme, loomulikult probleeme jagub. näiteks majutusega. praegusel hetkel on meil probleeme Samosel, ennem oli Vomeini, siis Pireus ning siis Mooria vastuvõtukeskuses, ehk siis probleemid on kõvasti, üritame nad lahendada, suur tänu tähelepanu eest! Uh, suur tänu, härra minister! aitäh kõikidele kolleegidele, kes osalesid arutelus! ja liikmed, kes ei tea, millega on tegemist, siis meil on väga tihedad sidemed olnud teiega kogu sellel raskel ajal Kreeka saartes ning suur tänu siis, et ka Dublini küsimuses ning poliitilise olukorraga seoses meiega ühenduses olete olnud. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Vetsas. aitäh kõikidele teie komisjoni liikmetele ning Euroopa Parlamendi liikmetele, kõik olete teretulnud Kreekas, aga ärge külastage ainult Mooriat, vaid külastage ka teisi meie keskusi meil on nüüd äh, nii mõndagi ära tehtud nii mandri osas kui ka saartel. aitäh! hääletamine algab ühe minuti pärast, elektroonilised hääletuskaardid palun pange valmis, aitäh! Colleagues, we'll vote at um, 11.15, so please be ready. Thanks. colleagues, um, if everyone could please uh, take their seats. kallid kolleegid, kui te nüüd kõik istet võtate, siis hakkame hääletusega pihta. päevakorrapunkt number üksteist. päevakorrapunkt number üksteist, siis rakendusotsus DNA andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga. ärge muretsege, siin meil elektroonilist hääletust ei ole, jääge istuma, ärge endale viga tehke. lähtuvalt kodukorra artiklist viiskümmend üks teen ettepaneku, et võtame selle raporti vastu ilma muudatusettepanekuteta, juhul kui, või välja arvatud, juhul kui vähemalt äh, pool komisjoni öö, ähm, liikmete kehtestatud piirmäärast ehk siis kümme liiget esitab vastuväiteid, ei ole vastuväiteid üldse, siis sellisel juhul on see raport nüüd käesolevaga vastu võetud. tegemist oli siis härra Škripeki raportiga. õnnitlused teile, härra Škripek ja nüüd siis päevakorrapunkt number kaksteist. terve rida asju tuleb ette lugeda, ma pean kõik selle siin ette lugema, tegemist on siis ähm, päevakorrapunktiga kaksteist, mis käsitleb kokkulepet Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni. palun võtke istet, see on päris pikk, pikk peakiri, pealkiri siin, mida pean ette lugema teile ehk siis ähm, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Liechtensteini vürstiriigiga nende riikide osalemise kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva aja suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses. ja siin peame siis silmas EU-liisat, muuhulgas see on väga oluline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 üks null seitse seitse murd kaks tuhat üksteist näeb ette, et tuleb asju korraldada äh, ja parlamendi heakskiitu on selleks korralduseks vaja. juhin tähelepanu kahekümne seitsmendale septembrile, äh, mil ütlesime tähelepanu, mil esitasime taotluse lähtuvalt artiklist viiskümmend üks, kodukorra artiklist viiskümmend üks, rakendada lihtsustatud menetlust Äh, ning äh, proua Makovei tegeleb selle teemaga. siis lähtuvalt äh, kodukorra reeglist viiskümmend lõige üks teen ettepaneku, et võtame selle raporti vastu ilma muudatusettepanekuteta, kui liikmed, mis vastavad piirmäärale kümme protsenti ehk kuus liiget ei ole sellele vastu. vastuväiteid ei ole, sellisel juhul loeme selle raporti vastuvõetuks ja nüüd läheme edasi. päris hääletuste juurde nii-öelda. kõigepealt siis resolutsioon õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukorra kohta Euroopa Liidus, eelkõige Maltas ja Slovakkias. raportöör on proua Sofia Intvelt. Sofi, kas soovid sõna? sellisel juhul asume kohe hääletama kõigepealt äh, lõige neli, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. lõige kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud ja siin on siis, puudub siia siis sõna ja Bulgaarias, hääletus lõppes. vastu võetud, lõige kakskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige kakskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes samuti vastu võetud. lõige kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lõige kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lõige nelikümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. hääletus algas ja lõpphääletus nimeliselt hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend poolt, seitse vastu, kuus erapooletut, õnnitleme teid, raportöör ja nüüd siis äh, järgmine ettepanek. ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saata Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni osaliseks seoses integreeritud lähenemisviisiga jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutustele. ning Silvi von Kaufmann äh, on meie raportöör, teda vist ei ole kohal nii et siis asume hääletama. hääletame kõik ühe korraga ära. nii et hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolthäält, neli kolm vastuhäält, üks erapooletu, õnnitleme Silvi von Kaufmanni ja nüüd päevakorrapunkt number seitseteist. härra Mamikensi raport. päevakorrapunkt number viisteist. ja lõhkeainete, lähteainete turustamine ja kasutamine Andreis ei soovi sõna, nii et siis asume hääletama. üks hääletus on ja hääletus algas. hääletus lõppes. väga hästi, Andreis. viiskümmend kaks poolhäält, väga hea et sa nii kaua kolmepoolsetes läbi, läbirääkimistes osalesid ja nii põhjalikult. minu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi küll nii jõuliselt ei toetata. niisiis. Äh, sisejulgeolekufondi loomine. raportöör on Monika Hoolmeier, kas Monika, sa soovid sõna? ei soovi kompromiss kuusteist, muudatusettepanekut kakskümmend ja kakskümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek äh, sada kolmkümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kuusteist A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend ja kakskümmend neli, need on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada viiskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss seitseteist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend neli kompromiss hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaks, vabandust, kakssada kakskümmend langeb ära hääletus lõppes, tagasi lükatud. eelarve neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vabandust, Rahvaparteil on üks hääletaja üle nii et võib-olla keegi tõmbaks oma kaardi välja, nüüd on kõik korras, hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa hääletus algas. kakssada nelikümmend kaheksa. hääletus algas. vaatan siin raportööri. hääletus lõppes. tagasi lükatud väga tasavägine tulemus ning olge tähelepanelikud, kakssada nelikümmend üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. jah, vastu võetud. panen iseennast avalikku häbiposti. kakssada viiskümmend üks hääletus algas olen nüüd tähelepanelikum. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. ei pea tegema kahte, kolme, nelja asja ühel ajal, see on tegelikult raskem, kui esmapilgul välja paistab, see töö siin. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend neli hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kuuskümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes. rahvapartei pluss üks on jälle meil üks rohkem siin. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm vabandust, eksisin. kompromiss kolmkümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kakskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend üks, kolmsada kolmkümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud äh, kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss äh, üks põhjenduspunktide vallast hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm hääletus algas. kaheksakümmend kolm. hääletus lõppes, tagasi lükatud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend üheksa hääletus algas, hääletus lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neli, hääletus algas hääletus lõppes. kaheksakümmend üheksa võeti vastu, nii et üheksakümmend kahte me ei hääletanud. üheksakümmend kaks lükati tagasi, juba kaheksakümmend üheksa lükati tagasi, üheksakümmend kaks seetõttu me ei hääleta. siin oli kahekordne eitus, nii et mul läks natuke sassi niisiis äh, kompromiss neli ja nüüd hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek äh, sada kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada üheksa, hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kümme hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss sada üheksa hääletus algas, hääletus lõppes tagasi lükatud. sada kaheksateist, hääletus algas. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kakskümmend kolm hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanek sada kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. tagasi lükatud, nii et me peame hääletama üheteistkümnendat. muudatusettepanek üksteist, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. sada kolmkümmend hääletus algas. sada kolmkümmend. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss neliteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud identsed neliteist ja sada kolmkümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss viisteist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. eelarve viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. nelikümmend neli poolt, kümme vastu, erapooletuid ei ole, õnnitleme raportööri proua Holmajärjet. mis nüüd kooli juhtub? Mrs. Holmeyer, do you want to say a quick word? I just wanted to thank to old colleague. proua Holmeyer, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, variraportööre väga konstruktiivse õhkkonna eest ning suur tänu ka libre sekretäriaadile abi eest. aitäh! Decide. Do this first. Yeah. So, colleagues, uh, we move on to the um, Integrated Border Management Fund. järgmisena siis öö, äh, piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana Tanja Fajoni raport, ennem kui ma küsin Tanjalt, kas ta soovib sõna, on meil suulise muudatusettepaneku soov. härra Koljolt, jah, kas ta on ise kohal? vastavalt kodukorra reeglile sada kuuskümmend üheksa lõige kuus kas ma loen ise selle ette või loete ise? me peame otsustama, kas nüüd, kas me hääletame seda. härra Koljo suuline muudatusettepanek artikkel üksteist kohta, see ütleb, et äh, ühenduse eelarvest äh, eraldatavad rahad ei tohi ületada kaheksakümmend viit protsenti kogukuludest liikmesriikidele, äh, mille SKT on alla kahe üheksakümne protsendi Euroopa Liidu keskmisest, eh, seitsekümmend viis protsenti võib kogukuludest moodustada summa kõikide teiste liikmesriikide jaoks. kas kõik on nõus selle muudatus, suulise muudatusettepaneku hääletusele panemisega? hääletame siis seda enne muudatusettepanekut viiskümmend kaks. I've got one here. Okay, colleagues, so we go to... kolleegid, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nelikümmend üheksa B ja kuuskümmend kuus üheskoos, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artiklile üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss art-, ei. sada üheksakümmend kaks. muudatus sada üheksakümmend kaks kõigepealt. hääletus algas. hääletus lõppes ka vastu võetud. nüüd kompromiss, ei, sada üheksakümmend kolm. muudatus sada üheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss artiklile kolm ja kolm A-le hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissartiklile neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissartiklile viis hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. järgmisena kakssada neliteist ja nelikümmend neli, mis on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada viisteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kuusteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada seitseteist hääletus algas. hääletus lõppes. ka tagasi lükatud kompromiss artiklile viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kakssada kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kakssada kakskümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. ahvet kaksteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud eelarve kuusteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud eelarves seitseteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss äh, eelarve artiklile seitse, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. kompromiss artiklile kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissi artiklile üheksa hääletus alles. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artiklile kümme hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd siis see muudat-, suuline muudatusettepanek, mille ma ette lugesin. hääletus algas härra Koljo muudatusettepanekule. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus äh, kakssada nelikümmend hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada nelikümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss artiklile kaksteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artiklitele kolmteist ja neliteist hääletus algas. see on minu nimekirjas leheküljel kaksteist. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kakssada seitsekümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss artiklile viisteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kakssada seitsekümmend üheksa hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss artiklile kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artiklile kakskümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kakssada kaheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artiklile kakskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artiklile kakskümmend neli hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss artiklil kakskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artiklil kakskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artiklile kakskümmend seitse hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss artiklile kakskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss artiklile kakskümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss artiklile kolmkümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss lisale üks, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss lisale kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss lisale kolm, hääletus algas lõppes vastu võetud. muudatus kolmsada kuuskümmend üheksa ja üheksakümmend üheksa, mis on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus kolmsada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss lisale neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss lisale viis hääletus algas. lõppes. kõik lõppes ära või? vastu võetud kompromiss <laughs> lisale kuus hääletus algas arvestatud, kompromiss lisale seitse häält. vastu võetud kompromiss lisale kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid, kompromiss põhjenduspunktil üks hääletus algas. lõppes. vastu võetud muudatus sada kakskümmend viis hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud ahvet kaks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud muudatus kaks hääletus algas. lõppes. vastu võetud muudatus sada kakskümmend kuus hääletus algas lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile neli, hääletus algas, lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile viis, hääletus algas, lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile kuus, hääletus algas, lõppes vastu võetud. kompromiss põhjenduspunktile seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktidele kaheksa ja kaheksa A uus hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile üheksa hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile kümme hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktidele üksteist ja kaksteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile viisteist hääletus algas. lõppes vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile kaheksateist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktil üheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend hääletus algas. lõppes. vastu võetud muudatus sada viiskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, muudatus kaheksateist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, eelarve neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile kakskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud eelarve viis hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus kakskümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus kakskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss põhjenduspunktidele kolmkümmend üks ja kolmkümmend üks A uus hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatus sada kuuskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt äh,, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud ahvet neli hääletus algas. lõppes vastu võetud. kompromiss põhjenduspunktidele kolmkümmend neli ja kolmkümmend neli A uus hääletus algas. lõppes. vastu võetud muudatus kakskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus sada seitsekümmend hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromisspõhjendustele kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud eelarve kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktidele nelikümmend, nelikümmend üks ja nelikümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile nelikümmend viis, hääletus algas. lõppes. vastu võetud muudatus kolmkümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile nelikümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile nelikümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile viiskümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromisspõhjenduspunktidel viiskümmend viis, viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromisspõhjenduspunktil viiskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss, vabandust, kaksteist eelarvelt. hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud kompromiss põhjenduspunktile kuuskümmend, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud ning nüüd nimeliselt äh, lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend üks poolt, üheksa vastu, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile Tanja Fajonile. We... aitäh, kolleegid. nüüd jätkame koostalitus võime küsimusega. ei, vabandust, ütleb esimees kontrollisin lihtsalt, kas kõik on ärkvel. see on nii eriline fail, et see toodi mulle eraldi kätte, seda ei olnud mu kausta vahel, aga hästi, hakkame pihta parlamendi ja nõukogu äh, määrust puudutav raport, äh, varjupaiga ja rändefondi loomine, kompromiss äh, volitus üks, hääletus on avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. jätkame kompromiss pealkirja ja neljakümne kaheksanda põhjenduspunkti kohta hääletamine algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromissartiklite üks ja kümme kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss artikli kaks kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud artikkel kaks lõige üks taane C. hääletus algas. kas see on plokis? selge, hääletame plokis. hääletamine algas. hääletame plokis tervet rida artikleid, muudatus kaks üheksa seitse kuni neli viis kaks hääletame plokis, hääletus on endiselt avatud, kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. muudatus nelisada viiskümmend kolm, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artik-, artikli kolm ja põhjenduspunktide kaksteist, kolmteist, neliteist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kolm A uus kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli neli kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. see oli kompromiss artikkel neli vabandan, ütleb esi-, esimees muudatus viiskümmend kaks, viiskümmend kaks, lehekülg kaheksa, muudatus viiskümmend kaks, hääletamine algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss artikli viis kohta, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss artikli kuus kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. artikkel kuus lõige kolm, muudatus kolmsada nelikümmend üheksa, kolmsada viiskümmend ja viiskümmend kuus on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus kolmsada viiskümmend kaks, ei, siiski mitte. kompromiss artikli seitse kohta. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikkel kaheksa kohta, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. jätkame kompromiss põhjenduspunkti viiskümmend üks A uus artikkel üheksa ilma lõiketa kaks ja kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikkel üheksa lõige kaks osa üks. hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss artikkel üheksa kohta lõige kaks, teine osa. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromissi artikkel üheksa kohta lõige kuus ja põhjenduspunkt seitseteist hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. artikkel üksteist, lõige üks A, kolmsada üheksakümmend üks ja kolmsada üheksakümmend kaks. kolmsada üheksakümmend üks, kolmsada üheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss artikkel kaksteist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikkel kolmteist kohta ilma lõigeta üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikkel kolmteist kohta lõige üks, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikkel kolmteist kohta lõige üks, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromissi artikli neliteist ja põhjenduspunktide kolmkümmend neli, kolmkümmend viis kohta hääletus, hääletus algas. kas see oli pluss? vastu võetud. kompromiss artikli viisteist ja põhjenduspunkti kolmkümmend üks kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kuusteist ja põhjenduspunkti üksteist A uus kohta, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss artikkel seitseteist ja põhjenduspunkti kolmkümmend kaheksa uus kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli seitseteist A uus koht, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kaheksateist ja põhjenduspunkti nelikümmend kohta hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss artikli kakskümmend ja põhjenduspunkti nelikümmend üks kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kakskümmend üks kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kakskümmend viis kohta hääletus algas. lõppes vastu võetud. kompromissartikli kakskümmend kuus ja põhjenduspunkti nelikümmend kaks kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus nelisada kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. eelarve kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus nelisada kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kakskümmend kaheksa kohta, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromissi artikli kakskümmend üheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromissi artikli kolmkümmend ja põhjenduse viiskümmend neli kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud muudatus nelisada üheksakümmend, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissi artikkel kolmkümmend kaks ja põhjenduspunkti viiskümmend kuus kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss lisa üks kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus viissada kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss lisa kaks ja põhjenduspunktide seitse, kaheksa, üheksa kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss lisa kolm ja põhjenduspunkti viis B uus kohta, hääletus algas. lehekülg kolmkümmend kaheksa hääletusnimekirjas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss lisa kolm punkt neli Taane A hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kuussada kuuskümmend ja kuussada kuuskümmend üks on identsed, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss lisa neli kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss lisa viis kohta, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatus kuussada kaheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss lisa kaheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kuuskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss põhjenduspunkti kaks kohta, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss põhjenduspunkti neli kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. TV1 hääletus algas. <clears throat> hääletus lõppes vastu võetud. sada seitsekümmend viis langeb ära. TV2 hääletus algas. vastu võetud. TV3 hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss põhjenduspunkti viis kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss põhjenduspunkti viis A uus koht, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunkti kümme kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud DV üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss põhjendatud punkti kaheksateist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss põhjendatud punkti üheksateist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. DV kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. eelarve neli hääletamine algas esimees vabandab, seda me ei hääleta. eelarve neli, seda me ei hääleta. keegi ei märganud, olete ilmselt ka väsinud. kompromiss põhjenduspunktide kakskümmend üks, kakskümmend kaks kohta hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud kakssada kolmkümmend, hääletamine algas. teeme näo, et äh, hääletamine saab kohe läbi, siis äh, ma ei ole nii väsinud, hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. DV viisteist hääletamine algas hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus kakssada kolmkümmend kaks, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kompromiss põhjenduspunkti kakskümmend neli kohta hääletamine algas hääletamine lõppes. vastu võetud kakssada kolmkümmend kaheksa, kakssada kolmkümmend üheksa on identsed, hääletamine algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. TV seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud eelarve kuus, ei, ütleb esimees. DV kaheksateist, hääletus algas. DV kaheksateist. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kakssada nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada nelikümmend kaks langeb ära. kakssada nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. DV üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss põhjenduspunkti kakskümmend seitse kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss põhjenduspunkti kakskümmend seitse A kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunkti kakskümmend seitse B uus kohtahääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa, kakssada viiskümmend identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kakssada viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunkti kolmkümmend kohta, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunkti kolmkümmend kaks kohta, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss põhjenduspunkti kolmkümmend kolm kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss põhjenduspunkti kolmkümmend seitse kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kolmkümmend neli, kaks, seitse, seitse on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kaks, seitse, kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kaheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kakssada kaheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. TV kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunkti viiskümmend viis kohta, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss põhjenduspunkti viiskümmend kaheksa kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ning lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletamine on endiselt avatud, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, üks erapooletu. soovin raportöörile õnne. Colleagues, we have two, two short ones. kaks lühikest hääletust veel. palun ärge lahkuge, kohe oleme ühel pool. ehk siis Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitus raportöör Melo. Melo, kas soovite sõna? vabandust, ma eksisin. Jaron Lenars on meil siin protokolli järgi kõigepealt selline on meie päevakord ma tean, et me kõik oleme väsinud, aga teeme ruttu ära. kõigepealt siis äh, Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitus piirid ja viisad, raportöör Jeroen Lenars ei soovi sõna, asume kohe hääletama, hääletus algas. hääletame institutsioonide vahelistest läbirääkimisest tuleneva kokkuleppe üle nimeliselt, hääletus lõppes nelikümmend kolm poolt, üksteist vastu, erapooletuid ei ole, õnnitleme raportööri härra Lenorsit. ja nüüd siis hääletame järgmisena seda koostalitust samal, samadel alustel, aga härra Melo on nüüd raportöör, härra Melo ei soovi sõna, nii et hakkame ka kohe hääletama. hääletus algas. nimeline hääletus hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend neli poolt, kümme vastu, erapooletuid ei ole. õnnitleme teid, härra Melo. kolleegid, jätkame kella kuusteist viisteist ja aitäh teile kannatlikkuse eest pika hääletuse käigus. aitäh!